üle tuleks rääkida, me ei peaks siin mitte ainult äh, välja tooma ilusaid asju. väga paljud probleemid sõltuvad romi, romadest endist, endist. suur tänu ja nüüd on sellega arutelu ammendunud selles küsimuses ja vastavalt päevakorrale on nüüd meil järgmiseks punktiks kolleeg Fernandesi raport kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestus, esimene jagu, Euroopa Parlament. ja kõigepealt annaksin neljaks minutiks sõna raportöörile, härra Fernandes, palun. härra president, proua president, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada, tänada kõiki neid kes olid kaasatud selle raporti koostamisse eelnevatesse aruteludesse, eriti tahan tänada fraktsioonide variraportööre. see raport tähendab seda, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi eelarve on kärbitud, kulusid kontrollitakse. sest võrreldes esialgse ettepanekuga me viisime kärpeid umb-, sisse umbes neljakümne üheksa miljoni euro suuruses ja parlamendi seisukoht võeti suure häälteenamusega vastu. ja me läksime isegi kaugemale, kui me olime kokku leppinud. me ütlesime, et me, me arvestame inflatsioonimääraga ja tegelikult me olime ka selles suhtes edukad ja tõesti, eelarve kujutab endast kulude vähendamist rubriigis viis kakskümmend protsenti, mis on rubriik, mis puudutab siis Euroopa Liidu institutsiooni. veel mõned aastad tagasi me ei olnud seda eesmärki saavutanud. esimeeste konverents ütles, et eesmärgiks peaks olema kakskümmend kaks protsenti. seda eesmärki me sellel aastal ei saavutanud, kuid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me tõesti säästame lähtudes äh, heade halduskulude tavadest, tõhususest, kõik kulud peaksid olema õigustatud me soovime, et kõiki, eh, kõikide kulude puhul tõesti mõeldakse, kas kulud ja tulud on tasakaalus. ja me soovime, et eh, säästetaks juba rakendamisfaasis. kõik osapooled peavad püüdma säästa, sest rubriigis viis, kus on administratiivsed kulud institutsioonidele, on meil kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks äh, ette nähtud kolmsada viiskümmend miljonit eurot. ja öö, äh, raha, mis jääb üle, suunatakse sellesse rubriiki, kus on kulutused noortele. sest noort noorte inimeste tööhõivet tuleb suurendada, nende olukord on kõige raskem. Noort, tööpuudus noorte hulgas on kaks korda suurem kui teiste põlvkondade hulgas ja see oli juba üks prioriteetidest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, miks ei peaks olema kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja üks põhjustest on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia mõeldes sellele kõigele, et noored on prioriteediks. kui me mõtleme koolist väljalangemise määradele ja kutseõpet äh, kahekümne kuni kolmekümne viie aastaste inimeste hulgas, siis äh, ka need grupid on kaasatud ja muudatusettepanek on, mis on tehtud, tuleb üle vaadata, sellepärast et noored peavad jääma parlamendi prioriteediks. suur tänu ja nüüd alustame arutelu ja kõigepealt saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad ja kõigepealt Rahvapartei nimel Monika Hoolmeier, kaks minutit, palun. parlamendi eelarve kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, proua president, kallid kolleegid, härra raportöör, seisab suurt Äh, majandus- ja finantsraskuste ees ja sellepärast on väga hea, et äh, põhijoontes jõudsime me kokkuleppele, et ka parlamendi eelarve eelarvet vaadatakse põhjalikult üle ja et see ei tõuseks äh, proportsionaalselt liiga palju, vaid et me lihtsalt kohandaksime tõstmise inflatsioonimäärale kolleeg Fernandes tõi välja eesmärgid ja et noored on väga tähtis. meie parlamendi jaoks oli eriti tähtis juba viimase eelarve Ehm, kava juures see, et noortele suunataks rohkem raha, kui seda siiamaani on tehtud. ja seda just sellepärast, et äh, noored inimesed, töötud inimesed, noored inimesed, kellel on vaja toetust, peaksid leidma toetust ka Euroopa Liidu poolt ja sellepärast ma leian, et need sada lisamiljonit on väga suurepärane uudis. mina puudut-, mina olin raportöör hoonete osas ja minu arvates on väga tähtis, et me pööraksime tähelepanu ka hoonetele ja vaataksime, et kas hoonete puhul oleks rahastamine korras. on väga tähtis, et kasutamata jäänud vahendeid oleks võimalik ka aasta jooksus Euroopa Parlamendi otsusega ümber suunata ja et otsused, mis vastu võetakse, lähtuksid kulude kokkuhoiust ja et ei hakataks detsembrikuus lihtsalt kasutamata vahendeid äh, vahendeid äh, raiskama, vaid võib-olla makstakse kinni varasid, võlasid. mis puut-, valkasid, mis puudutab äh, Euroopa ajaloomaja, siis tõesti veel kord tuleb see projekt üle vaadata ja mõelda ka sellele, et äh, kui seda maja ehitama hakatakse, et siis kontrollitaks täpselt, milliseid kulutusi tehakse. ja vastavalt äh, kodukorra artikli sada seitsekümmend üheksa lõige kolm tuleb seda kõike veel ka kontrollida, enne kui üldse projekt käivitatakse. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna kolleeg Voon, poolteist minutit. Uh, aitäh, president. kõigepealt avaldaksin tunnustust raportöörile selle eest, kuidas ta on lähenenud eelarvele ning äh, on äh, sätestanud eh, seda, et eh, parlament peab ülemääraseid kulutusi vältima eh, seda hetkeolukorras. me oleme neli protsenti pidanud vähendama eelarvet, komisjon vähendanud üks protsent, regioonide komitee kaks protsenti ja, ja ECOSOC veel rohkem. viis koma kaks protsenti oli, oli algne juhatuse ettepanek, äh, see oli liiga kõrge, nii et see kaks koma kolm on juba edu ehk äh, kokku null koma viis protsenti. ma tahaksin, et see kasv oleks isegi madalam, ma usun, et et me võiksime nii-öelda äh, tulevikus selgelt sätestama seda, kuidas oleks võimalik kokku hoida parlamendis. ma tervitan neid sääste, mis on saavutatud äh, üks koma kolm miljonit eurot äh, vastuüksuse osas ning äh, infokampaaniate osas, äh, hoonete poliitika osas ning ettenägematute asjaolude reservi valdkonnas kokku siis kolmteist koma seitse miljonit eurot, lisaks nendele kokkuhoidudele, mis on saavutatud laienemise osas nii et äh, meil on veel säästu võimalik leida. ja nüüd veel ähm, kaks lahtist küsimust, kõigepealt ettepanek ühe saja miljoni euro osas, et ähm, see läheks noortepoliitikale, nii nagu raportöör selgitas. Äh, meie oma muudatusettepanekus äh, tegime ettepaneku, et seda üleminekut võiks kaaluda, aga ainult arvestades prioriteete, mis on paika pandud meie eelarves aastaks kaks tuhat kaksteist. seega meil on vaja enne arutelu, kui otsus langetatakse, me tahame täpselt teada, kuhu konkreetselt see raha läheb, juhul kui see ümbersuunamine aset leiab. me tahame konkreetseid tulemusi enne teada ja nüüd teiseks äh, oleks meil palju raha, siis me äh, äh, võiksime uusi projekte ellu rakendada. võib-olla nii-öelda tavaeelarve menetluse käigus antakse siiski parlamendisaadikutele võimalus avaldada oma arvamust tundub, et parlament on langetanud õiged otsused oma eelarve osas, oma eelarve on tähtis ja me peame tõesti hea seisma selle eest, et me oma eelarve osas langetaksime õiged otsused, seda ka avalikkuse silmis. suur tänu ja liberaalide nimel nüüd härra Alvaro, palun. suur tänu, proua president, ma arvan, et võib olla nõus sellega, et raportööri töö ja kolleegide töö on olnud viljakas ja seda on näha ka selles, et eh, raha ei ole kõik, aga ilma rahata pole ka kõike võimalik teha. siin on tõesti erinevad võimalused välja toodud ja kõik hoiavad kümne küünega kinni sellest, mis neil juba olemas on ja pole valmis midagi käest ära andma, samal ajal aga võib-olla oleks võimalik teises valdkonnas hoopis säästa. nii et äh, nüüd see arutelu veel ka selle kohta, et kas inflatsioonimäär kaks koma viis, kaks koma seitse või kolm protsenti on, on tegelikult tõesti ainult äh, naeruväärne. me peaksime pigem mõtlema sellele, millistes valdkondades oleks meil võimalik säästa. ja kõige tähtsamaks eeltingimuseks ja oleks väga tore, kui ka selle koja peasekretär ka sedale, selle peale mõtleks, et meile antakse kõik dokumendid selleks, et äh, kulude-tulude eelarvestusega oleks meil võimalik juba vaadata, kus on üldse sisse säästuvõimalused ja mitte ainult ei peaks saama peasekretärilt muudatusettepanekuid, sest tegelikult Euroopa Parlamendi pädevus on suurem. ja kolleeg Fernandes ütles, et meil on tõesti või-, miljon, miljoneid võimalik äh, säästa. ja et äh, raha peaks olema võimalik üle kanda kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast kahe tuhande kolmeteistkümnendasse aastasse ja tõesti, mul on väga hea meel, et on võimalik säästa. mul on väga hea meel, et väikesed fraktsioonid, ka liberaalid, tõesti jõudsid kokkuleppele selleks, et veenda kahte suurt fraktsiooni selles, et tähtis on säästa, eriti just IT osas, aga ka tegelikult puhastusteenuste pealt ja nii edasi vähemalt niimoodi on meil võimalik öelda, et me näitasime täpselt, kus on võimalik raha säästa siin, kes rääkisid sajast miljonist, mida peaks suunama noorte toetamisse, jah, tõesti, tegemist on küsimusega, mille puhul ei saa olla selle vastu, aga teiselt poolt tuleb mõelda ka sellele, et ähm, et noorte küsimus ei puuduta üldse mitte seda raportit, vaid seda tuleks käsitleda teistes raportites ja tõesti ei saa olla nii, et me pöördame siis oma tähelepanu teistelt tähtsatelt äh, küsimustelt kõrvale. see ettepanek siiski tehti, see näitab seda, et meil ei ole mitte vaja rohkem raha, vaid meil on vaja paremat eelarvedistsipliini ja mulle tundub, et me oleme õigel suunal teel, eriti kui kõik fraktsioonid koostööd teevad, aitäh! suur tänu ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel proua Trüppel, kaks pool minutit, palun. proua president, lugupeetud daamid ja härrad on väga tähtis, et äh, majanduslikult rasketel aegadel ka Euroopa Parlament annab oma panuse ja näitab üles valmidust ennast distsiplineerima, ennast tagasi hoidma. isegi siis, kui praegusel hetkel on meil vaja ikka veel oma institutsioone üles ehitada ja me saime Lissaboni lepinguga ju ka uued pädevused. olen nõus oma eelkõnelejaga, et oli väga hea, et äh, e-, eelarvestuse puhul meil oli võimalik eestseisuse summasid vähendada ja et kasvuks jäi kõigest kaks koma kolm protsenti. aga ikkagi me räägime siin veel kasvust isegi siis, kui see kasv jääb inflatsioonimäärast allapoole. aga me ei saa rääkida säästust, vaid tegelikult on tegemist ainult kasvu piiramisega ja nii palju ausad me peaksime olema, et me tõesti asju nimetaksime õigete nimedega mis puudutab Euroopa ajaloomaja, siis põhimõtteliselt minu fraktsioon enamuses toetab äh, teenuste pakkumise lähenemist, et Euroopa kodanikud saaksid tõesti informeerida ennast Euroopa ajaloo osas, aga see tähendab ka seda, et meil peaks olema äriplaan ja kõik need tingimused, mis praegusel hetkel on paika pandud, tuleks ka hääletada ja hääletamisel tuleks kõikidest nendest tingimustest kinni pidada, ainult siis saame me rääkida tõesti vastutustundlikust eh, eelarvedistsipliinist ja selgest eelarvedistsipliinist. isegi kui me nüüd praegult paneme uue prioriteedi paika, mis neelab kuuskümmend miljonit eurot, siis rohelised äh, Äh, nõuavad, et teistes äh, valdkondades me säästaksime, mitte ainult ei kärbiks kasvu. näiteks Euroopa-siseste lennureiside puhul, mis kestavad nel-, vähem kui neli tundi, võiks ära kaotada äriklassi lennud. niimoodi oleks võimalik tõesti väga palju kokku hoida, me võiksime siin Strasbourgis ka parlamendi kaastöötajatele, saadikutele välja jagada rohkem jalgrattaid. ja veel üks äh, mõte, nimelt see poliitiline nipp siin noorte töö toetamise vahendite ümbernimetamisega, jah, otse loomulikult ka rohelised soovivad, et noortele pakutaks rohkem saha, kuid see on osa rahast, mis peaks kuuluma Euroopa Komisjoni eelarvesse. kui see raha nüüd aga võetakse Euroopa Parlamendilt, siis finantsjärelevalve ja ka Toiduohutuse Agentuuri eelarvevahendid lähevad kaduma. kas me tõesti tahame seda, kas sellise sõnumi tahame saata Euroopa kodanikele? ei, tegemist on täiesti vale otsusega. me peame nende agentuuride tööd toetama, me peame nendele elu sisse puhuma, nad peavad olema tõesti tõhusad ja komisjon peaks olema see, kes äh, oma eelarvest toetab noorte töötuse vastast võitlust. suur tänu! suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Pokros ka kaheks pooleks minutiks. Euroopa Liidu juhid elavad illusioonis. heaks näiteks selle kohta on see, mis täna hommikul toimus. Euroopa Liidu institutsioonide juhid ütlesid, et finantskriis on meil selja taha jäetud suures ulatuses, see on tõest väga kaugel. eile Financial Timesis kirjutati, et Euroopa Liit eh, seisab eh, nii-öelda suure väljaostu ees, eh, see toob kaasa suuri kaotusi ja küsimus on nüüd, kuidas jagada kaotus, kui nii-öelda mm, välja ei osteta, siis jagad, jagavad suuremate riikide maksumaksjad Eh, selle koorma, aga eh, väljaostu korral eh, just nende väikeste võlgu olevate riikide kodanikud, maksumaksjad kui me kasvatame kaks koma kolm protsenti parlamendi eelarvet, siis minu arvates on see veel vastuvõetamatult kõrge. mingem ühe protsendi juurde, mille pakkus välja Janos Levandovski, volinik. meil on vaja tõesti Euroopa Parlamendile legitiimsust juurde võita meie kodanike silmis me ei peaks modifitseerima mitte ainult kasvu, vaid ka struktuuri. tuleb arvesse võtta maksumaksjate soove. nii nagu öeldud, meil ei ole vaja reisida eh, äriklassis, kui me reisime Euroopa Liidu liikmesriikide piires. selles osas on ettepaneku teinud rohelised ECR ja kuue, et me võiksime kasutada eh, paindlikud ristiklassi lendude puhul, mis ei kesta üle nelja tunni meil ei ole vaja säravaid Mercedes-Benz äh, siin äh, Strasbourgis äh, sõita trammiga. meil ei ole vaja Euroopa ajaloomaja. Euroopa kaotab siin oma konkurentsivõimas, võimes iga päevaga, sellest saab üks järjekordne muuseum ähm, kokku võib hoida kas või sellega, kui meil ei ole automaatseid kliimaseadmeid, vaid igaüks keerab ise endale temperatuuri nii, nagu ta soovib, käsitsi meil on vaja äh, äh, paremaid äh, teenuseid IKT puhul vähemate ressursside eest, meil on vaja tagada nii-öelda juurdepääs tervishoiuteenustele. eelarve tähendab prioriteetides kokkuleppimist nii positiivse kui negatiivse poole poolt. positiivse poole poolt mm, ei ole ideedest puudust, aga raske on just kärpeid ette näha aitäh, kuue NGL-i nimel härra Portas, palun. aitäh, härra president, meil Europarlamendi saadikutena on õigus otsustada omaenda palkade üle me saame ka teha otsuseid, mis puudutavad raha kulutamist ähm, lepingulistele töötajatele. aastatel kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist oleme me eh, endale lisanud kolm tuhat eurot kuus. lisaks hääletame me selle üle, kui palju me saame raha eh, kontorikuludeks, toetusteks või reisimiseks meil on absoluutne võim nendes küsimustes, nii et ma tahaksin teie käest küsida. kas me oleme seda võimu kasutanud või kuritarvitanud? kas me oleme olnud targad või oleme me olnud võimetud kiusatuste ees, mis sellise võimuga kaasnevad? mu, mul on tunne, et me ei ole targad olnud. tänane arutelu ei puuduta numbreid, see puudutab poliitiku eetikat. see on arutelu mis minu arvates on väga kõnekas äh, nende jaoks, kelle ees meie vastutame. mina ei ole populist, kes arvab, et poliitika on ajaraisk või et äh, parlamendiliikmed peaksid töötama küünlavalgel, aga seda tüüpi retoorika levib kõikides meie riikides ja seetõttu peame me olema ranged ka enda suhtes, kui me teeme otsuseid Äh, rahaga seoses, eriti seoses rahaga, mis tuleb meile endile. ma vabandan, ma olen ebaõiglane nende parlamendiliikmete suhtes, kes ei ole kunagi äriklassis äh, lennanudki. ma usun, et paljud meie võetud otsustest on olnud ekstravagantsed ja liigsed aga kõige olulisem on see, kas meil on see julgus vähemalt kulude külmutamise poolt hääletada. kuidas on võimalik, et on parlamendi liikmeid, kellel ei ole mingeid äh, südametunnistuse piinu, kui nad hääletavad oma riigis äh, pensionide alandamise poolt, aga kui äh, otsused puudustavad puudutavad nende endi rahakotti, siis äh, ei ole nad valmis kokkuhoiaks. järgmiseks EFT nimel proua Andresen. suur tänu, see kahe koma kolme protsendine eelarve tõus, mida parlament soovib, seab küsimuse alla parlamendi vastutustunde. kui vaatate erinevaid Äh, eelarveridasid, siis te näete, et äh, seal on tõuse viisteist kuni sada protsenti ja mitte äh, ja need kõik ilma põhjalike selgitusteta. ma palusin edasi lükata Fernandese raporti hääletus, sest meil ei ole piisavat infot Euroopa ajaloo maja kohta ja huvide konflikti tõttu aga see hääletati maha, kaks koma viis miljonit eurot on juba kulutatud. tundub, et äh, MEP-idel on väga lihtne välja jagada ähm, äh, raha ilma igasuguste mõistlike põhjendusteta. mina saan ainult paluda Briti peaministril nõuda kogu EU, Euroopa Liidu eelarve vähendamist ja ma loodan, et parlamendi eelarve väheneb selle käigus kõige vähem suur tänu fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel, kolleeg Hartong, üks minut. proua president, mida on siis üldse võimalik öelda ühe minuti jooksul Euroopa Parlamendi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve kohta, mitte palju, aga siiski. see raport on siin lihtsalt tühjad sõnad kokku üksteise järele pannud ja see näitab, et Euroopa Liidul pole mitte mingit lisandväärtust. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve näeb ette raiskamist mõttetutele projektidele, nagu näiteks Euroopa ajaloomaja kulud on ammu kontrolli alt väljunud ja ka eelarve kontrolli komisjoni esimees, kes peab otsustama rahastamise, on tegelikult ka selle projekti järelevalvenõukogu esimees. mitte üks teine parlament ei lubaks sellist huvide konflikti, samal ajal Euroopa Parlament aga siiski teeb seda. kogu see asi on lihtsalt liiga hullumeelne, et seda üldse ku-, uskuda härra Lamassoor ütles, et ta paneb oma mandaadi maha, astub tagasi ning meie nüüd palume, et ta seda tõesti ka teeks, sest raha raiskamine järgnevatel aastatel tuleks lõpetada. kuid tahaksin ka kodanike nimel hoiatada, et võib-olla nad siiski ei kavatse seda teha. suur tänu ja nüüd tulevad ülejäänud registreeritud kõnelejad ja kõigepealt proua Mateera, kaks minutit, palun jah, suur tänu, proua president, kallid kolleegid, mina tahaksin kõigepealt tänada südamlikult meie raportööri härra Fernandest. tal õnnestus väga hästi peasekretäri nõudmised ka sisse kirjutada, samamoodi nagu ka volinik Levanovski nõudmised ja me ju teame, et meil oli siin probleeme just administratiivkuludega ning sõnum, mille parlament nüüd annab, on see, et me oleme vastutustundlikud. me jääme inflatsioonimäärast allapoole ja seda ajal, kus kõikides liikmesriikides on rahalisi raskusi. raportöör on teinud ettepaneku, et me peaksime saja miljoni osas säästma äh, vahendeid selleks, et seda äh, raha kasutada noorte toetamiseks, kuid ma arvan, et meil on vaja rohkem raha selleks, et äh, toetada noorte tööhõivet. me tõesti soovime siin selles küsimuses anda gaasi selleks, et kõik need tähtsamad kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, küsimused lahendatud saaksid ja majanduskasvu puhul on just noored ähm, selle mootoriks. suur tänu, järgmisena kolleeg Ferm, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president meie kolleegid, kes on Euroopa Liidu vastu, kogu Euroopa Liidu vastu, tahavad eh, kärpida Euroopa Parlamendi eelarvet. see pole üldse üllatav, sest selle taga on populistlikud põhjused. kuid meie võitleme Euroopa Liidu eest ja ka meie leiame nüüd, et tuleb hakata teistmoodi mõtlema, eriti kui me räägime administratiivkuludest. esimest korda Rahvapartei otsustas vähemalt eh, vaadates seda raportit, et me ei ole nõus mitte ühegi sellise arenguga, kus eh, rahva kus Euroopa Parlamendi eelarvet tõstetakse, eriti sellises olukorras, kus liikmesriikides on olukord väga halb. me tõesti peame seda küsimust nüüd tõsiselt vaatama ja esimest korda tuleb meil seda tõesti teha. me peame nüüd äh, tegema äh, ka rahva, tegema ka parlamendi eelarve puhul otsuse, et me kärbime seda, me peame vaatama asja strateegilisemalt ja seepärast oleme teinud sotsiaaldemokraatide nimel muudatusettepaneku, millega välja töötada pikaajaline strateegiline administratiivkulude analüüs. meil tuleb tõestada, et me võtame seda ülesannet tõesti tõsiselt ja et me ei tee mitte ainult tühje sõnu. ja mis tahtsin veel mainida? nimelt see Euroopa ajaloomaja Euroopa Ajaloo Muuseum, väga paljud kõhklevad selle projekti vajalikkuses, küsitakse tõesti, kas Euroopa Parlamendi ülesandeks on ehitada Euroopa ajaloomaja. jah, selle projekti mõistlikkuses võib kahelda, aga selle taga on siiski mõte, nimelt et mitte keegi teine muidu sellist muuseumi ei asutaks ja võib-olla keegi peaks seda siiski tegema. aga seda tuleb teha läbipaistvalt, tuleb kulusid piirata, olla väga vastutustundlik, rahaga ümber käia viies ja väga selged vastused tuleb anda kõikidele küsimustele. sotsiaaldemokraadid, rohelised ja raportöör jõudsid kokkuleppele just meie muudatusettepanekute kõige tähtsamates osades, nimelt et me tõesti viime sisse korraliku läbipaistva otsustusprotsessi Euroopa ajaloo loomisele ja mul on selle üle väga hea meel härra Ferm, kaks kolleegi on tõstsid sinise kaardi selleks, et teilt lisaküsimusi esitada, kas olete nõus vastama? kõigepealt kolleeg Hartong, palun. mul on küsimus oma kallile kolleegile, miks te räägite siin äh, populismist, rahvasaadikud on rahva hääl ja rahvas on populi ladina keeles Eh, kära kolleeg Hartong, populism brukar betyda att... kallis kolleeg Hartong, populism tähendab tavaliselt seda, et asju ei võeta tõsiselt, neid pööratakse pea peale ja et eh, välja ei ole töötatud strateegia ja meie, kes me usume Euroopa Liitu, soovime nüüd hoolitseda selle eest, et võetakse vastutus maksumaksjate ees ja et me tõesti alati kontrolliksime täpselt üle, millised on Euroopa Liidu halduskulud. seda on muidugi äh, raske meil, kes me oleme Euroopa Liidu poolt, sellepärast et teie, kes te Euroopa Liitu ei soovi, te ei ole mitte kunagi valmis vastutust võtma. suur tänu ja nüüd härra Portas, palun. Eh, obrigado, president. É uma pergunta, colega Goran Farm, que é a seguinte aitäh, proua president. minu küsimus härra Färmile on järgmine. juhatus tegi ettepaneku ja ilmselt see raport toob kaasa teatud kärpeid ja säästu. Aga kui me vaatame kahe tuhande kümnenda aasta eelarve täitmist, siis sellega võrreldes on kasv üksteist protsenti, sada seitsekümmend viis miljonit eurot ja mm, siin on väga raske näha nii-öelda eh, metsapuude tagant eh, kõik need miljonid eh, parlamentide assistentidele, mööblile kaheksateist miljonit, mm, mm, ajatuste lepinguga töötajatele, miljonid teavituskampaaniatele, kas tahate, et ma jätkan? no Mr Portas, you don't need to ei, härra Portas, ei ole vaja jätkata, põhimõtteliselt ma nõustun teiega, ka mina tahtsin enamat, minna kaugemale. ma e-, ei ole ka rahul sellega, et e, see kasvab e, kaks koma kolm protsenti, aga see, tegemist on kompromissiga eelarvekomisjoni ja juhatuse vahel ja seetõttu me oleme ka omapoolse muudatuse ettepanekud teinud selleks, et pikaajaliselt strateegiliselt parlamendi kulutused läbi vaadataks. ma arvan, et meil on võimalik mm, pikaajaliselt eh, säästu ette näha ja, ja saavutada ja, ja seda halduskulude osas, nii et eh, ma olen täiesti valmis eh, vähemalt selles osas härra Bordaši teatud ettepanekuid kuulama. suur tänu ja järgmisena pooleteiseks minutiks sõna härra Haaglundil, palun. suur tänu, proua president. see, mida me siin arutame, kogu see arutelu on väga kuumaks läinud kuid tõesti, meil tuleb päris mitut asja kontrollida, mul on väga hea meel selle üle, mida ütles kolleeg sotsiaaldemokraatide reast, et me juba ammu oleks pidanud kontrollimisega pihta hakkama. see polnud tõesti kõige nutikam. see arutelu siin näitas, et halduskuludealane arutelu viib selleni, et me hakkame rääkima, mis on tegelikult populism ja teate tõesti, siin on tõesti inimesi, kes populismi eest on kuldmedali ära teeninud. aga me peame siiski oma kulusid kontrollima ja nagu siin juba öeldi, seda tuleb teha pikaajalises perspektiivis. meie, liberaaldemokraadid, eelmisel ja ka sellel aastal tõesti tegime ettepanekuid säästmise kohta ja on kolleege, kes ütlevad, et meil õnnestus siis äh, kärpida eelarvekulude kasvu. nüüd see, mis puudutab Euroopa ajaloomaja. mina ei ole nüüd selle maja tuline pooldaja, kuid me peaksime mõtlema sellele, et tegemist on pikaajalise protsessiga, juba eelmise ametiperioodi jooksul otsustati selle projekti läbiviimine, aga me peaksime nüüd hääletama selleks, et need, kes tahavad ei öelda, saaksid ka ei öelda aga ma ei usu, kallid kolleegid, et me võidaksime midagi, kui me hakkame nüüd siin tõesti ähm, välja jagama medaleid populismi maailmameistrivõistlustel. meil on tõesti teisi kohti, kus seda teha. suur tänu, järgmisena härra Van Dalen üheks minutiks, palun. proua president, majanduskriisi ajastul on selge, et äh, Euroopa Parlament peab tegema oma eelarvest kärpeid ja raportöör oli ka distsiplineeritud, kuid mitte piisavalt, sellepärast et äh, me saame nüüd eelarve, mis on kaks koma kolm protsenti kõrgem kui eelmine, see ei ole äh, kooskõlas sellega, mida on ette pannud komisjon, komisjon soovib ühte protsenti ja nõukogu aga soovib suisa vähendada eelarvet, meil tuleb lihtsalt rohkem säästa, seda on võimalik teha võib-olla varem otsustati, et e, me ehitame Euroopa ajaloo maja, kuid meil on võimalik ka selline otsus tagasi pöörata. tehkem seda, ärgem hakakem seda miljonit neelavat projekti praegu läbi viima ja vaadakem peeglisse. igal kuul saame me tuhandeid eurosid, mis meile tagastatakse hüvitistena. ka seda süsteemi tuleks muuta me peaksime täpselt vaatama, mida on võimalik teha selleks, et raha säästa, meil on vaja säästa. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Ferreira, üks minut. aitäh, proua president. paljud siin on rääkinud äh, parlamendisaadikute palkadest ja toetustest äh, ma võin öelda, et meie hääletasime praeguse Euroopa Parlamendi saadikute mm, finantsmääruse vastu, sest see tõi kaasa praktiliselt kahekordse parlamendisaadikute palga kasvu ja see oli vastuolus ka aluspõhimõttega, et parlamendisaadikute palk peaks olema seotud nende päritoluriigi keskmise palgaga ja see kõik näitab seda, et on suured lõhed selle vahel, tähendab, et rahva vahel ja nende esindajate vahel, see on eetika küsimus. kui me võtame tarvitusele eh, eh, samme, mille me surume peale oma inimestele, aga meie endi kohta käivad hoopis teised põhimõtted igal juhul arvestades eh, kõike, oleme me kindlasti eh, igasuguste säästmise poolt. aitäh, härra Morganti, üks minut, aitäh, austatud daamid ja härrad mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi eelarvet, siis see rõhutab just seda, kuivõrd ääretult oluline on piirata eh, kulutusi nüüd, kus me piirame kasvu kahe koma kolme protsendiga, see jääb allapoole inflatsioonimäära, on tegemist eh, säästuga, siiski me ei ole eh, läinud nii kaugele, kui eelarvekomisjon soovis eh, ja ka komisjon soovis, milleks oli siis üks protsent. jätkem kõrvale see praeguse kasvu küsimus, mida ilmselt õigustavad need täiendavad pädevused, mis tulenevad Lissaboni lepingust, aga mis puudutab nüüd Euroopa ajaloomaja, eh, siis see toob kaasa tohutuid kulutusi nii loomisel kui selle käi-, käigus hoidmisel. ilmselt tuleb investeerida kümneid miljoneid eurosid eh, projekti, mille kasulikkus ei ole praegusel ajahetkel üldse teada. aitäh, nüüd eh, saab sõna proua Wertmann suur tänu, kallid kolleegid mõeldes struktuurikriisidele meie liikmesriikides ja nüüd Euroopa Parlament äh, mõtles tõesti selle, kuidas oma eelarves olla distsiplineeritud. kulud ja tulud on Euroopa Liidu laienemise Lissaboni lepinguga alati suurenenud, kuid see ei tähenda seda, et me ei peaks säästma seetõttu on õige, et Euroopa Parlament halduskulude osas on üritanud säästa ja et Euroopa Parlamendi lähetuskulusid äh, vähendatakse. eriti toetan peasekretäri ettepanekut äh, meie koja keskkonnapoliitika jätkamiseks minu jaoks on väga tähtis, et Euroopa Parlament selles eelarvestuses on väga selgelt näidanud, et ta toetab Euroopa kodanike mõtlemist. Euroopa ajaloo maja on sisulises mõttes saanud suure toetuse, seetõttu tuleb toetada, et ka eh, eelarveasutust informeeriti sellest eh, projektist. ka siin on jällegi vaja kulusid säästa ja projekte tuleks väga äh, läbipaistvalt ellu viia, seda kõikides etappides. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Rüübih kaheks minutiks. jah, suur tänu, proua president, ma arvan, et igal aastal kujutab eelarve meie jaoks suurt väljakutset, ühelt poolt peame me olema säästlikud, teiselt poolt aga peame vahendeid kulutama tõhusalt ja ma arvan, et tõhususe osas võime me siin kojas vägagi palju veel ära teha. oleks väga hea, kui me nüüd teeksime parandusettepanekuid nii, et saadikud äh, kui ka kõik kaastöötajad saaksid teha ettepanekuid selle kohta, kuidas parlamendi tööd tõhusamalt äh, kujundada. teiselt poolt on meil aga Lissaboni leping ja, ja meil on valdkonnaministrid, kes liikmesriikides saavad piisavalt vahendeid oma äh, töötajate palkamiseks äh, ja võib-olla võiksid nad neid vahendeid kasutada ka selleks, et kodanikke koduriikides paremini informeerida Euroopa Liidu poliitikast. teiselt poolt meie Euroopa Parlamendis vastutame selle eest, et kodanikud saaksid ka täpselt aru, kui suurt lisandväärtust igal päeval Euroopa Liidus toodetakse ja mis puudutab uusi pädevusi energia, maailmakaubanduse, välispoliitika, konkurentsivõime ja sotsiaalküsimuste osas. Need on kõik tähtsad küsimused, mis kodanikke puudutavad ja parlamendile tuleb anda oma töö tegemiseks piisavalt äh, vahendeid. mina olen nõus ka paušaalsummadega, ka siin peaksime mõtlema, kas me saaksime säästa ja ma leian, et kõik, kes leiavad, et nad võivad turistiklassis lennata, tehku seda. ja kes ei soovi oma kaastöötajatele maksimaalset summat välja maksta, siis minugi poolest. ma arvan, et me kõik peaksime siin ise otsustama, kui suur on meie töö, kui palju meil on tööd, kui palju me soovime kodanikega suheldada ja ma arvan, et iga rahvasaadik ise peaks sama võimaluse otsustada, kui palju ta kulutab, sest ka siin tuleb tõesti jällegi välja tuua, kui palju tulu me tegelikult oma löök, tööga loome. suur tänu ja järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Kaier. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, kui ma kuulan seda arutelu siin, ja kuulan seda, mida te ütlete Euroopa ajaloomaja kohta, siis tundub, et meil on kaks kategooriat saadikuid, meil on eelarvestajad, kes täna siin seda töö seda arutelu kuulavad ja kes on väga kriitiliselt meelestatud ja teised, kes leiavad, et projekt on suurepärane. väga õudne on aga siin see, et Euroopa ajaloomaja äh, on projekt, mida välja tuuakse erinevates valdkondades ja erinevates kohtades, näiteks Daily Telegraph on tänases äh, numbris öelnud, et see projekt maksab äh, sada kaks, sada kolmkümmend seitse naela, miljonit naela. ma võin teile Telegraafile öelda, et palun edastage need dokumendid eelarve kontrolli komisjonile. Teie press nõuate meilt alati läbipaistvust, mina tahaksin ka neid dokumente näha ja neid kontrollida. kas sellel projektil on mõtet? jah, tõesti on küll ja on mõtet ka näidata, mida Euroopa Liit ja Euroopa integratsioon on Euroopa kodanike jaoks kaasa toonud. kas Euroopa Parlament peaks muuseumit pidama? kohe kindlasti mitte. ja sellepärast sotsiaaldemokraadid siin majas on ka kaks väga selget joont välja toonud. esiteks me soovime, et koostatakse äriplaan selle projekti jaoks ja teiseks me soovime, et ka kulud Äh, oleksid, kulude katmine oleks selgeks välja töötatud ja ka tulevikus, kuidas seda kavatsetakse teha ja me soovime, et meil ei oleks dubleerimist, et meil on infokeskus ja ajaloo maja. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Jensen, palun üheks minutiks. suur tänu, proua president, ka mina tahaksin öelda paar sõna Euroopa ajaloo maja kohta. jah, otse loomulikult me ei soovi siin nüüd praegu äh, seda, et Euroopa Parlament hakkaks muuseumit pidama, aga minu arvates on siiski tegemist väga hea mõttega, et meil oleksid paremad hooned külaliste vastuvõtmiseks ja ma arvan, et Euroopa ajaloomaja oleks üheks väga suurepäraseks võimaluseks tahaksin ka öelda, et enamus minu fraktsioonist suhtub positiivselt Euroopa ajaloomajasse. aga me oleme nõus ka sotsiaaldemokraatidega, nimelt et meil oleks vaja rohkem läbipaistvust ja avatust selle projekti osas ja meil tuleks ära otsustada ka see, millised on rahalised vahendid ja kuidas seda maja üle, hiljem ülal pidada, kuid põhimõtteliselt on mõte hea ja mina toetan seda. aga me peaksime teadma, millised majanduslikused kohustused meile tulevad pikaajaliselt. ja suur tänu, et pidasite kõneajast kinni, nüüd äh, härra Kelly, kaks minutit. eelarved praegusel hetkel on vaidlusalune küsimus, eriti siin Euroopa Parlamendis, aga samal ajal tuleb öelda, et et igalühel on olnud võimalus oma seisukoht välja öelda, on hea neid kuulata ja see on Euroopa Parlamendi suur tugevus. igaüks võib tulla, öelda välja oma seisukoha ja teda kuulatakse. mis puudutab nüüd eelarvet ennast, siis loomulikult on olukord majanduslikus mõttes keeruline ja igasugune eelarve suurenemine saab tõenäoliselt äh, äh arusaamatuste allikaks, aga oluline on see, et eelarve kasvab kahe koma kolme protsendi võrra ja oodatav inflatsioon on kaks koma kaheksa protsenti. teine asi, mis on oluline, on see, et Euroopa Liit peab äh, tegema midagi, ähm, mis on kontekstis kahekümne seitsme liikmesriigi tegevusega. paljud riigid, sealhulgas minu enda liikmesriik, äh, kannatavad äh, praegu ma just kohtusin volinik Reeniga, ja selles kontekstis ei mõista inimesed ähm, üldse mingisugust äh, eelarvetõusu, inflatsioon või mitte, aga siiski me peame tegema äh, suuri äh, otsuseid, me peame võtma arvesse erinevaid huvisid, me näeme Lissaboni leppe tõttu ähm, MEP-ide arvu kasvu ja nii edasi. kokkuvõttes ma tahaksin öelda, et ähm, Äh, kõik see meenutab mulle seda, mida äh, volinik Barroso on korduvalt öelnud, et me peame arutama oma äh, vahendite rolli, eelkõige projektivahendite rolli, sellepärast et kui Euroopa Liit suudab ennast ise raha, rahastada, on eelarved vähem vaidlusalused kui liikmesriikide rahastatud, nii et selles osas ma toetan president Barrosot, aitäh! suur tänu! härra Gerbrandi on järgmine, üks minut, palun. suur tänu, proua president. mina esindan siin oma partei Euroopa meelset tiiba ja kuna mina usun nii väga Euroopa Liitu, olen väga kriitiliselt äh, meelestatud eh, Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi eelarve osas. praegusel ajahetkel raskes rahalises seisus peaksime me olema väga säästlikud ja ma ei ole nõus eelarve kasvuga. mind üllatavad eh, need esialgsed põhimõtted peasekretärilt, et viis protsenti rohkem. mind üllatab ka see, et teda ei ole praegusel hetkel kohal, ma oleks tema käest Äh, oleksin tahtnud teda näha ja talle meenutanud seda dokumenti, kus öeldakse, et meil on siiski võimalik ka säästa ja me peaksime seda tegema veel enne selle aasta juunikuud, sest meil on tõesti eelarves osas säästmispotentsiaali. Need, kes tahaksid Euroopat hävitada, neile ei tohiks kätte anda relvasid, sellepärast et see populus, millest te siin praegu räägite, sellel populusel rahval läheb hästi siis, kui Euroopa on tugev. suur tänu, järgmine kõneleja kaks minutit suur tänu, minu komplimendid ähm, raportöör Fernandesele ja olen nõus sellega, mida ütles härra Gerbrandi. tegemist on rangema eelarvega, mis võtab arvesse seda, mida äh, komisjon ja nõukogu soovis, see jääb alla selle džentelmenide kokkuleppele kahekümnele protsendile äh, jah, erinevatel fraktsioonidel on erinevad huvid, aga teatud äh, prioriteedid on meil ühised, kõik Äh, saadikud tahavad parandada töö kvaliteeti, me peame tegelema Lissaboni leppe prioriteetidega, meil palutakse olla professionaalsemad kaasotsustusmenetluse all, meil on vaja rohkem koosolekuid, paremat julgeolekut ja me peame ka äh, paremat äh, teavitustegevust äh, ellu viima, meil on vaja paremaid IT-võrgustikku, samuti peame järgima oma hoonestuslepinguid, jah, me võime ehitustööd peatada, aga kui me oleme vastutustundlikud, siis me seda ei tee. noorte teema, see on vaidlusalune, see ei peaks tegelikult olema vaidlusalune, sest noori on meil vaja minu riigis on äh, noorte töötuse määr viiskümmend protsenti ja sada miljonit eurot noortepoliitikale neid probleeme ei lahenda, aga see vastab Euroopa Parlamendi prioriteetidele. selle Äh, raha üleviimine äh, rubriigist viis rubriiki üks A on vastuoluline, ma mõistan seda, me võime öelda ka, et see on eelarvemenetluse vastane, aga me oleme elus institutsioon ja me peame kohanduma ola-, olukorra vajadustele ma ei usu, et oleks midagi kiireloomulisemat kui noorte töötus ja see on prioriteet kõikide jaoks. ja mina muuseas äh, hääletan Euroopa ajaloomaja poolt suur tänu. järgmiseks proua Manner. suur tänu. õnnitlused härra raportöörile, härra Fernandesele tema suurepärase töö eest. mis puudutab kahe koma eh, kolmeprotsendilist tõusu, seda on palju lihtsam õigustada kui see, mis enne pakuti välja kui juhatuse poolt viis koma kaks protsenti. Euroopa, Euroopa Parlament peab ka eelarvemenetluses olema enesekriitiline ja seetõttu ma leian, et raport on õigustatud, aga me peame veelgi edasi minema. mina leian, et oluline on saavutada sääste ka kõige väiksemates, väikesemahulisemates valdkondades on väga palju väikesemahulisi lahendusi, mis siin on mõeldavad aga me peame üritama igal pool äh, säästa, kus vähegi võimalik on. Euroopa Parlament on äh, hääletanud selle poolt, et äh, kaks Strasbourgi täiskogu istungit võetakse kokku ja juba ainuüksi selle võrra saab teha väga suuri sääste Euroopa Parlamendi eelarvuses. suur tänu ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde neli kolleegi on soovinud sõna saada, igaüks saab äh, ühe minuti, me oleme natukene hiljem alusanud ja kõigepealt äh, kolleeg Saint-Pierre. do zabrania głosu. Otóż jak się spojrzeć na budżet parlamentu, to w tym budżecie pozycję znaczącą suur tänu, kui me vaatame Euroopa Parlamendi eelarvet, siis me näeme, et oluliseks äh, äh, kulueelarveks on äh, transpordi eelarverid. kahekümne seitsme liikmesriigi esindajad kohtuvad Strasbourgis ja Brüsselis, siia on kaasatud ka kõikide ametnike reisikulu ning kokku moodustab see üle saja miljoni euro aastas, siin saab kindlasti säästa. me reisime väga tihti. ma ei saa aru, mispärast me peame lennukipiletite eest sama hinda maksma äh, kui need isikud, kes äh, ainult harvemini äh, reisivad. Euroopa Parlament peaks seda küsimust lennundusettevõtetega arutama sellepärast et äh, näiteks äh, riigi- ja valitsusjuhid saavad siin küll kolmekümneprotsendilist säästa. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Paska. suur tänu, lugupeetud kolleegid. meie kolleegi raport punktides seitseteist ja kaheksateist räägib ka Euroopa ajaloomajast ja siin tehakse ettepanek luua reserve selle projekti jaoks ja nimelt äh, kümme A-s nähakse ette mõningate kulutuste ähm, reservi panemist, ma kuulasin eelkõnelejaid tähelepanelikult no, ja nad juba ütlesid, et mis puudutab kulusid seoses Euroopa ajaloomajaga, et need on tegelikult alahinnatud. ma ei tea, äh, mis neid isikuid motiveerib äh, kriisiolukorras nii võimsalt võitlema Euroopa ajaloo maja eest, aga ma tean, et Euroopa avalikkus näeb seda lihtsalt maksurahade kulutamisena ja raiskamisena ja seetõttu ma teen ettepaneku, et me vaataksime selle projekti veel kord üle, suur tänu! suur tänu ja nüüd kolleeg Vlasa Kvapenova. suur tänu, proua president! raportis tooksin ma välja äh, ühe asja, nimelt äh, et olla rohkem ähm, tõhus ja säästa rohkem. ajal, mil paljud Euroopa kodanikud on oma töökoha äh, kaotanud, on Euroopa Liidu finantseerimine äärmiselt tundlik küsimus. eelarvemenetluses on meil väga kindlad reeglid selleks, et vältida vahendite kuritarvitamist. ja siinkohal me peaksime võib-olla toetama ka videokonverentside läbiviimist, et äh, säästa meie ressursse. samuti, et säästa loodusressursse, peaksime me näiteks meie paberimajanduses äh, mingeid tõhusaid meetmeid, säästvaid meetmeid võtma oluline on aga see, et need kärped ei äh, mõjutaks meie tööd negatiivselt. suur tänu. Grazie signor Presidente, vorrei in primo luogo plaudire all'ottimo lavoro svolto dal collega Fernandes. suur tänu. kõigepealt äh, ma sooviksin ähm, õnnitleda härra raportööri ja tänada ka eelarvekomisjoni see äh, puudutab siis Euroopa Parlamendi eelarvet ka aastaks kaks tuhat kaksteist. siin arutelus tehti ka ettepanek tõsta eelarvet viis koma kaks protsenti võrreldes aastaga kaks tuhat üksteist. nüüd on tuldud välja ettepanekuga, et eelarve tõus oleks ainult kaks koma kolm protsenti ja mis puudutab äh, erinevaid äh, reisikulusid, et siis me peaksime need suunama just noorsootöösse. samuti me peaksime mobiilsusprojektidesse, noorsooprojektidesse rohkem raha suunama ja seetõttu ma loodan, et need prioriteedid peegelduksid ka eelarves kaks tuhat kaksteist ja et kõik institutsioonid panustaksid selliselt, me saaksime kõiki oma reserve väga tõhusalt rakendada. suur tänu, härra Manka! chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za skutočne veľmi dobrú správu. suur tänu mina sooviksin tänada härra raportööri väga hea raporti eest kõik eelkõnelejad äh, on siin välja toonud äh, puudujäägid ja võimalikud äh, lahendused, aga ainus võimalik positiivne lahendus on see, et me ei hakkaks individuaalselt siin puudujääke otsima, vaid me peaksime vaatama probleeme terviklikult Äh, Euroopa Kontrollikoda on juba äh, kontrollinud Euroopa Parlamendi eelarvet ja nemad on tulnud positiivse tulemuseni. mul on hea meel, et minu muudatusettepanekut toetati. selle eesmärgiks oli, et Euroopa Parlament vaataks ka väljaspoolt oma tegevusi ja ülesandeid ja ma arvan, et ka sellise analüüsimeetodiga me saame nii üht-teist saavutada, me peame vaatama ka oma kulutused ja tulud üle samamoodi. suur tänu ja nüüd viimasena kolleeg Batšiidis. ma tänan. arvestades seda, et olukord majanduses on raske ja sotsiaalsedki tingimused on keerulised, me peame kasutama Euroopa Liidu eelarvet väga tõhusalt. on tehtud ettepanek, et kulutused parlamendis aastal kaks tuhat kaksteist kasvaksid kahe koma kolme protsendi võrra. see on allapoole inflatsioonimäära ja see on positiivne, aga samas parlament peaks siiski kontrollimeetmeid karmimalt rakendama ja ma olen nõus selle ettepanekuga, et me peaksime vähendama mitte me aastaseid kontrollisüsteeme. me peame rohkem vaeva nägema ja optimeerima äh, äh, haldussüsteemid ning kasutama personali efektiivsemalt. sellega me hoiaksime kokku maksumaksjate raha ning väheneksid ka parlamendi kulud. Eh, και τώρα θα κλείσει τη συζήτηση ο εισηγητής μας ο κύριος Φερνάνδες suur tänu ja nüüd saab sõna härra raportor Fernandes lõppsõnaks. ma tänan, proua president. kõigepealt tähtis on teile eh, tuua eh, numbrid. halduskulud kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele moodustavad kuus protsenti ei ole ühtegi eelarvet ühtegi eh, institutsiooni jaoks üheski liikmesriigis, kus oleks niivõrd väike halduskulude osakaal eelarves. Euroopa Parlamendil on nüüd ka uued volitused, kakskümmend seitse liikmesriike on meil nüüd, Lissaboni leping on jõustunud ning eh, meil on kaheksateist saadikut juures ja nüüd veel see plaanitav Horvaatia liitumine, see kõik suurendab ju meie kulutusi, aga tõsi on ka see, et eh, eelarve on tegelikult vähenenud, inflatsioon on vahepeal toimunud ja nüüd on see meie eelarve kasv allapoole inflatsioonimäära ette nähtud. nüüd nõukogu peab nüüd kinnitama need asjad kõik ühel häälel, aga tähtis on ka, et me saadaksime signaali ja need eraldised eh, on kõik halduskulutused kategoorias viis, mis tähendab, et me tahame vähendada neid kulutusi ja sada miljonit me oleme veel pakkunud välja viia viiendast rubriigist. nüüd palkade juurde tulles, Euroopa Parlamendil ei ole õigust äh, palku muuta, kõigepealt peab tulema ikkagi komisjonilt ettepanek ja nõukogu otsustab palkade suuruse. aga äh, Euroopa Komisjoni ettepanek ei ole null koma kaheksa protsenti hetkel suurendada palkasid. palgad kuuluvad liikmessaadikute statuudi põhimõtete alla ning nende asjadega tegeleb ka Kontrollikoda. nii et ei piisa sellest, et parlament asjaga tegeleb, aga ka Euroopa Komisjon ja nõukogu peavad asjaga tegelema. ja mõned tahavad lugeda ainult kodukorda, aga ei loe äh, Lissaboni lepingu artiklit kakssada kakskümmend kolm Θέλει να απευθύνει μια ερώτηση στον εισηγητή. Κύριε Φερνάντες, θα δεχτείτε. Suur tänu, härra Portas soovib äh, esitada küsimuse. Härra Fernandes, kas te võtate vastu küsimuse? Palun, härra Portas, teil on sõna. O, o, kolleeg Znamenov Fernandes, sobre isto do salário. Härra Fernandes, äh, palkade juurde tulles. Minule on selge, et äh, parlament saab ka algatust üles näidata ja teha ettepanek muuta omaenda saadikute statuuti. määrus äh, näeb seda ette ja äh, meie saame muuta seda. Äh, kui palju nüüd institutsionaalseid samme tuleb selleks astuda? nimelt ainult palgad kuuluvad indekseerimise alla ja nõukogu otsustab. ainult palgad kuuluvad indekseerimise alla, mille otsustab nõukogu, aga kõik muud kulutused ja need on märkimisväärsed kulutused, on täielikult meie pärusmaa ja kellegi teist see ei puuduta. kas te soovite vastata, kolmkümmend sekundit on teil aega. ma tänan, proua president. jah palkade ajakohastamine, nagu ütles härra Portas, ei kuulu siia meie kompetentsi ja sellepärast ei ole mõtet eh, eelarve puhul rääkida eh, palkade külmutamisest. Eh, on mõttekas teha ettepanekuid muuta li-, saadikute statuuti ja mm, ka määrust kolmkümmend üks, eriti artiklit kuuskümmend neli seal aga ei ole mõttekas üritada siin selles kojas väita, et saadikud on endale eh, suurendanud palkasid, see ei ole võimalik ja see oleks ka e-, ebaseaduslik ja selle oleks demagoogia petaks kuulajaid. suur tänu, lugupeetud kolleegid, sellega on arutelu lõppenud ja homme toimub hääletus selle raporti osas ja nüüd jõuame meie järgmise teema juurde